So, meine vereinzelten äh, austatud üksikud daamid ja härrad. tere tulemast. me pidime muutma oma päevakorda. nüüd me räägime nimelt poliitilistel teemadel tegelikult oleks meil pidanud äh, olema täna hommikul kohtumine volinik Tajaniga. Äh, eile ta ütles ära. ma tean ka põhjust, need olid äh, tungivad poliitilised põhjused, mis iganes see ka olla võib. ja ma kirjutasin komisjoni nimel talle ka kirja. me ikka äh, püüame korraldada oma kohtumised nii, et kõik oleksid kohale ja nüüd niisugune auk tekitas küllaltki suure segaduse. seda rohkem on mul hea meel selle üle, et me saame ette tuua punktid kolmteist ja neliteist, kolleegid olid eile sellega nõus. me saame siis otse alustada üldise tooteohutuse direktiivi ja turujärelevalve direktiivi läbivaatamisega. Äh, selle arvamuse on koostanud äh, kolleeg Komi ja temale ma annangi kõigepealt sõna. presidenti äh,, vi presento brevemente il paro-, il parere. ma tänan, härra esimees. ma tutvustan teile lühidalt seda arvamust üldise tooteohutuse direktiivi läbivaatamise kohta. Äh, räägin paari sõnaga üldisest kontekstist. üldine tooteohutuse direktiiv äh, kahe tuhande kaheksandast aastast on seotud kahe tuhande neljanda aasta direktiivi ülevõtmisega ja jaanuaris kaks tuhat üheksa ilmus raport selle direktiivi ellurakendamise kohta. ja räägiti ka sellest, äh, äh, kuidas on kulgenud direktiivi elluviimine, millised on peamised probleemid olnud. mis puudutab direktiivi ülevõtmist, siis terve rida probleeme oli sellega. Äh, liikmesriikidel on jätnud suhteliselt suur, jäetud suur kaalutlusõigus. samas äh, probleemid rakendamisega olid äh, suured, nimelt tootete ohtlikkus ähm, ei olnud mitte võrdselt kõikides liikmesriikides arvestatud. nüüd on vaja direktiivi muuta ning komisjon on käivitanud konsultatsioonide protsessi, eh, analüüsimaks, kas on vaja muuta direktiivi ja kuidas. Eh, nüüd, kas toode on ohutu või mitte, milliste kriteeriumide järgi seda määratleda, nüüd jälgitavus, millal liikmesriigid teavitavad komisjoni meetmetest, mis on suunatud sellele, et piirata või ära hoida teatud toodete turustamist, milles sisalduvad ohtlikud koostisosad äh, äh, nüüd terviseriskidega toodetest räägitakse, RAPEX-i süsteemi tugevdamisest ja täiustamisest ning samuti standardimissüsteemide täiustamisest on juttu. IMCO ja äh, täiskogul on arutatud juba standardimist pikemalt nüüd veel üldise märkuse korras. ma otsustasin eh, teha mm, väikesel arvul, aga tähtsaid muudatusettepanekuid selleks, et tugevdada meie eh, sõnumit. kõigepealt me tahame, et komisjon kaaluks eh, ühtlustatud turujärelevalvesüsteemi, sest meie arvates direktiivi muutmisega ja ka nõuete harmoneerimisega peab meil tekkima ühtlus, suurem ühtlus. nüüd jälgitavus on teine aspekt, tähtis on, et meie tarbijad teaksid, kust tarbitavad tooted pärinevad ja me palume, et komisjon käivitaks konsultatsioonid ja mõjude analüüsid, hindamaks seda, millised oleksid kõige paremad instrumendid jälgitavuse parandamiseks. nüüd mikrokiipide teema. RFID Eh, kippide kasutamine, raadiosageduse kasutamine toodete jälgitavuse tagamiseks. härra Tajaniga me peame arutama ka, mis see kõik maksma läheb meie äriühingutele. aga me loodame, et tarbijad toetavad seda lähenemisviisi Äh, uute tehnoloogiate kasutamine ka märgistamisel on äärmiselt aktuaalne teema. me palume ka, et komisjon täiustaks RAPEX süsteemi äh, ja muudaks selle VKE-dele kättesaadavamaks ja kergemini ligipääsetavaks. ja lõpetuseks standardimissüsteemi täiustamine Euroopa Liidu tasandil. meil on vaja selgemaid juhtnööre selleks. tähtis on, et väikestele ja keskmise suurusega ettevõttele olukord standardimise vallas paraneks. IMCO komisjon on sellega põhjalikult tegelenud ning tooteohutu seisukohast on samuti standardimine ülimalt oluline teema. ma loodan, et te toetate minu ettepanekuid ning olen valmis arutama ka teiega kõiki ettepanekuid, mis mu teksti veel paremaks muudavad lõppkokkuvõttes võidab sellest tööstussektor ja tarbija. jah, Entschuldigung <laughs> ähm,. Entschuldigung, äh, ich wollte fragen, ob es weitere Wortmeldungen eh, vabandust, ma tahtsin küsida, kas nüüd on sõnavõtusoove kolleegidelt? ei ole? Pole ka paha, väga hea töö kolleegi poolt <laughs> ma tänan teid teie toetuse eest äh, äh, see võib olla põhjustatud sellest, et variraportööre ei ole kohal, aga võib-olla ka sellest, et päevakorda on muudetud. Äh, komisjon on kohal, kas komisjoni esindajal on midagi öelda? jah, palun, teil on sõna. ma tänan, härra esimees, ma teen väga lühidalt. kõigepealt ma tahan avaldada tunnustust proua Koomile väga selge ja põhjendatud töö eest. kõik see, mis ta kirja on pannud arvamusse, on kooskõlas sellega, mida meie arvame, ka meie arvame, et peaks olema ühetaoline turujärelevalvesüsteem, et oleks korralikud eeskirjad ja korralikult neid ka ellu rakendataks. mis tähendab seda, et ühes-kuus avaldagem survet liikmesriikidele ja IMCO ja härra Haber on väga huvitatud sellest teemast. jälgitavus on samuti äärmiselt aktuaalne. selles vallas on väga palju ära tehtud juba suurt tööd kahe tuhande kaheksanda aasta õigusliku raamistiku kallal töötades. seal on jälgitavuse sätted ilusasti olemas ning kõik on kooskõlas tooteohutuse direktiivi sätetega. nüüd, mis puudutab RFID ja isokiipe proua Komi juba juhtis tähelepanu sellele, milline potentsiaalne probleem siin võib tekkida, nimelt kulutused lähevad suureks. nii et selline väike kiip juba viiskümmend senti paneb to tootele otsa ning samuti tekib probleeme andmekaitsega, kui tegemist on RFID kiipidega veel üks asi, millele tahaks viidata, on seitsmes punkt siin arvamuses ja karistused. ma usun jah, et me tahaksime võib-olla tõesti teha ettekirjutusi ka karistuste asjas, aga tegemist on siin nagu miiniväljaga, sest liikmesriikide õigussüsteemid on midagi, kus meil ei ole suurt pädevust. ja kui kaks aastat tagasi pakett heaks kiideti, siis me üritasime võimalikult selgelt Äh, ettekirjutusi teha, mis meile lubatud on, aga selles valdkonnas ei ole meil pädevust. jah, me võime arutada standardimist, IMCO komisjon on juhtkomisjon, on sellega põhjalikult tegelenud ja suur tänu teile teie poolt tehtud töö eest. Äh, ka mina tänan südamest mul on hea meel, et te olete siin ja me saime selle punkti lõpetada, me saame asuda punkti neliteist juurde. ma sooviksin viidata väikesele muudatusele, mis puudutab muudatusettepanekuid seitsmeteistkümnes november kell kaksteist on siis muudatusettepanekute esitamise tähtaeg. see puudutas kolmeteistkümnendat punkti, nüüd siis neljateistkümnes punkt siin on tegemist ühtekuuluvuspoliitika programmide rakendamisega aastatel kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist ja äh, annaksingi sõna kõigepealt kolleeg Suuse Wagnerile. suur aitäh, härra esimees! nagu te ütlesite, on see esialgne versioon, arvamuse eelnõu ning selle on es-, valmis teinud siis Regionaalarengu komisjon. mida me teeme, me teeme väga, väga erinevate teemadega, seetõttu ma annan väikese taustainformatsiooni, see on komisjoni teatis, mis puudutab kahe tuhande kümnenda aasta aruannet kahe tuhande seitsmenda, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta ühtekuuluvuspoliitika programmide rakendamise kohta esimest korda on meil siin täielik visioon ühtekuuluvuspoliitika äh, rakendamisest aastateks kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist. see põhineb äh, strateegilistel raportitel, mida on välja antud siis, mida annavad välja rahvusriikide valitsused ning liikmesriigid, see on uus instrument, mis annab meile parema võimaluse selle kohta aru saada, mis tegelikult toimub ja see on väga huvitav meile seetõttu just. Äh, idee on selles, et me peaksime vaatama ühtekuuluvuspoliitikat äh, ja millist äh, kasu see toob meile Euroopa Liidus. ning ma arvan, et, et vaesemate piirkondade areng ning ning sotsiaalse ja majandusliku ebavõrdsuse vähendamine on väga oluline. see on äh, oluline ühtekuuluvuspoliitikal. ning äh, see viib edasi ka Euroopa ülesehitamist. Need äh, ettepanekud äh, on siis, põhinevad siis äh, kolmel peamisel äh, eesmärgil. mida me, mida me siis äh, kokkuvõtlikult võime öelda komisjoni teatise kokkuvõtetest? kaks põhilist punkti. esiteks, see on midagi, mis on minu jaoks väga positiivne Äh, on kohustus äh, investeerida struktuursetesse muutustesse, näiteks julgustada investeeringuid keskmise ja väiksuurusega ettevõtetesse, edendada äh, puhast linnatransporti ning, ning toetada aktiivseid tööturumeetmeid, samuti ka tervishoiu ja hariduse infrastruktuuri uuendamist see on väga olulised sammud edasi ning äh, komisjon äh, märgime täna oma teadses, äh, samas, samasugust edasiminekut ei nähta teistes valdkondades. see edasiminek ei peegeldu kõikides ühtekuuluvuspoliitika aspektides. me usume, et edasiminekut, piisavat edasiminekut ei ole toimunud Äh, valdkonnas, mis käib just meie komisjoni pädevuse alla. energia, energiapoliitika. Äh, kolm. ligi kolmandik äh, fondidest on siis läinud küll energiale, kolm liikmesriiki on teinud edu, väga suured edasiminekud just selles valdkonnas. mul on kahju, et üleüldist suurt progressi pole näha ning seetõttu on ebavõrdsus selles valdkonnas eriti nähtav. samal ajal investeeringud info- ja kommunikatsioonitehnoloogiasse on väga madalad ja investeeringud on väga ebaühtlased äh, liikmesriigiti. meie äh, oma arvamuses äh, rõhutame siis peamisi punkte. ning ma toon need praegu siin teieni. kõigepealt me palume komisjonil kindlustada seda, et energiasäästlikkus Äh, lisatakse tingimustesse, mida kasutatakse selleks, et äh, heaks kiita projekte ühtekuuluvus, äh, ühtekuuluvus ning struktuurifondidest. teiseks, proportsionaalsed invest-, fondid, mida kasutatakse energiatõhususeks, tuleb, neid tuleb suurendada. kolmandaks, me oleme märganud, et et ja see on ka meie arvamuses selgelt välja toodud, et on olnud ebaühtlane areng investeeringutes eh, liikmesriigiti. seetõttu me palume komisjonil ja liikmesriikidel suurendada toetust eh, info- ja kommunikatsioonitehnoloogiale sellisel viisil, et stimuleerida innovatsiooni ning eh, suurendada jõupingutust edendada uusi võrgustikke, kiireid võrgustikke suure edastuskiirusega võrkudesse, mis tagaksid interneti eh, juurdepääsu üle kogu maa ning ka Euroopa, kõigile Euroopa eh, kodanikele. ma arvan, et see viimane punkt on ääretult asjakohane ning tuleb eh, rõhutada, et juurdepääs internetile siis üleüldine juurdepääs internetile on üks kõige progressiivsemaid, innovatiivsemaid eesmärke, mis Euroopa Liidul võiks olla. kui me vaatame mõn-, mõnda, mõni aasta tagasi, siis viimase saja, saja viiekümne aastaga oleme me oleme viinud sisse kohustusliku hariduse teatud eani ning ma vaatame praegu samasugust sammu, samasuguse tähtsusega sammu, me peame tagama juurdepääsu kõikidele kodanikele ja ületama, peame ületama selle digitaalse lõhe, mis on praegu vaesemate inimeste ja rikkamate vahel, samuti ka linna ja maapiirkondade vahel. see on midagi, mis, mille me oleme oma arvamuses väga selgelt välja toonud. ning me ei ole, me oleme olnud koos ja teinud koostööd ning ühenduses olnud erinevate variraportööridega erinevatest komisjonidest ning need on teinud väga head tööd, suur aitäh teile! ka mina omalt poolt tänan ja küsin, kas on sõnavõtusoove kolleegidel? praegu ei ole. kas komisjoni esindaja soovib sõna? jah, palun! suur aitäh, härra esimees! Äh, regionaalpoliitika peadirektoraati esitlemine. me tahaksime tänada raportööri tema äh, arvamuse eelnõu poolt. me tervitame neid äh, ettepanekuid, mis selles eelnõus on välja toodud ning meil on, me nõustume nendega. mõned üld, väiksed märkused. küsimus tingimustest ja ja, ja ühtekuuluvuspoliitika investeeringutest energiasfääris. kõigepealt käesolevas programmiperioodis on, on ühtekuuluvuspoliitika äh, investeeringute tingimused on praegu ära toodud äh, komisjoni määruses ning selles määruses ei ole räägitud mingisugustest tingimustest. praegu komisjon loomulikult vaatab ning äh, võtab seda arvesse tulevaseks programmiperioodiks. see teema tõstetakse ning äh, tõstetatakse siis äh, ühtekuuluvusraportis, seda järgneva paari kuu jooksul äh, arutatakse ka avalikult ning Ühtekuuluvusfoorumil samuti veebruaris tuleb see kõne alla. komisjon loomulikult tahab tugevdada poliitika kvaliteeti ning äh, loomulikult ka äh, keskenduda energiasäästu tingimustele. Äh, teine küsimus oli siis energia, energia ja pro-, siis investeeringute proportsioon. komisjon läheneb sellele küsimusele bilateraalselt liikmesriikidega ning on oluline öelda, et see on on äh, lii-, liikmesriigil teha, ülesanne teha äh, jõupingutusi ning tulla siis ja algatada, tulla komisjoni juurde ja algatada äh, seda diskussiooni, see peab olema siis, see algatus peab tulema, initsiatiiv peab olema liikmesriigilt. komisjonil on, on olemas Jesperi vahend, mis on abivahend selleks, et aidata liikmesriigil rakendada äh, Äh, suure, suuri projekte võtmesektorites, samuti ka energiasektoris ning äh, see vahend, selle eesmärgiks on äh, tõsta projektide kvaliteeti ja kvantiteeti võtmesektorites. Need on siis märkused teie ettepanekutele, suur aitäh teile! Ähm, palju tänu! ma ei näe rohkem sõnavõtusoove siin on tehtud head tööd ja kui te lubate, siis ma teeksin nüüd ettepaneku eh, tuua ettepoole punkt viisteist ja kolleeg Remek, kui teie olete nõus, siis me võtaksime ka selle päevakorrapunkti praegu käsile me püüdsime teavitada ka variraportööre sellest, et siin võivad tekkida äh, raskused ja seetõttu ma paluksin sel teemal nüüd äh, rääkida kolleeg Leemäkil, palun. kui paneb seda, äh, aitäh. see tuli nüüd mulle pisut ootamatult, et nii vara hommikul ma pean püüdma sellel teemal rääkida minu raport on juba pikemat aega laual olnud ja sellega tuleb ilmselt veel edaspidi tööd teha. meie töötajatel on tunne, et tegemist on tõepoolest väga palju aega nõudva küsimusega ja nüüd, kus me oleme sellega tõepoolest alustanud, siis siin on väga palju punkte, mis võivad tekitada probleeme, kõigepealt rahastamine. me peame mõtlema, kuidas me saame edasi liikuda selle infobaasil, mis meil olemas on. ma olen osalenud väga kõrgetasemelistel konverentsidel ja mulle on jäänud mulje, et äh, inimesed, kellel on projektides kahtlusi, nad, äh, nagu ma alati arvanud olen, äh, ei ole võib-olla hästi informeeritud, siin raportis on nendele punktidele tähelepanu juhitud. Euroopa peab jääma konkurentsivõimeliseks, meil on vaja tegeleda kesksete küsimustega, kui me tahame püsi-, eh, püsida mm, samal tasemel USA-ga, eh, me peame tegema koostööd, eh, me peame püsima ka samal tasemel kui näiteks endine Nõukogude Liit Venemaa. samas me ei ole saanud piisavalt infot ja kui ei ole piisavalt informatsiooni, siis ei ole ka mõtet oma raporteid lõpuni vormistada. on ainult üks koht, kuhu kõik, kogu info koguneb, see koht on komisjon. viimasel ajal on kujunenud välja arvamus, et kosmona-, kosmosepoliitika peaks kuulma avaldamisele üldise poliitika raames, aga siin ei ole praegu mingeid uuemaid raporteid ette näha ja praegusel hetkel ongi siis niisugune, et ma küll ei tahaks siin kedagi konkreetselt nimetada, aga on liikmesriike, kes äh, toetavad äh, peamiselt, kes ei ole seda projekti toetamas. minu arvates on see seotud ka komisjoni tööga. komisjon peaks äh, need riigid selgelt tuvastama ja mm, edastama meile vastava informatsiooni mind väga huvitab, mida teised kolleegid sellest arvavad. hetkel mul ei olegi rohkem midagi öelda. ma tänan, kas on nüüd sõnavõtusoove? Děkuji, děkuji za slovo. Já bych chtěl podpořit ja, pana zpravo... Aitäh. Ma eh, sooviksin toetada raportööri eh, sõnavõttu väga kaua me oleme kannatamatult oodanud informatsiooni, mida meil on vaja selle raporti koostamiseks. koguni meie komisjoni juhtkonda on palutud koostada ametlik päring komisjonile selleks, et teada saada, mis siin valdkonnas toimub. me ei ole suutelised tegema oma tööd tähtaegselt, kuivõrd komisjon ei esita piisavalt andmeid, sellel võivad olla põhjused, aga sellest sõltub meie töö ja ilma vajalike andmeteta me ei saa selle dokumendiga edasi liikuda. ma tänan sõnavõtu eest järgmisena saab sõna kolleeg Tosnovski mina sooviksin samuti toetada kolleegi. Galileo raportöörina nägin ma seda, et komisjon äh, käitus sarnaselt. meil on vaja konkreetseid finantslahendusi, seda oleks vaja aasta lõpuks või hiljemalt järgmise aasta alguseks projektid, mis puudutavad ähm, finantsküsimusi, äh, nõuavad tõsist arutelu. Galileo puhul on meil äh, tegelikult areng seisma jäänud komisjon küll töötab, aga meil komisjonis on vaja täiendavat informatsiooni. seetõttu ma toetan kolleeg Reemeki äh, seisukohta, seda raportit on vaja tõepoolest no, äh, edasi arendada, aga selleks on vaja kõikide äh, käigus olevate projektide kohta teada, millises suunas need liiguvad ja kui me tahame kahe tuhande neljateistkümnendaks aastaks midagi saavutada, siis on meil vaja konkreetseid samme. ma toetan ka arvamust, et meil on vaja parandada koostööd volinikuga. ka siin komisjonis peetud arutelude põhjal võib öelda, et finantsraamistik tuleb valmis teha, aga ilma vajalike andmeteta me seda ei saa. see on oluline osa kogu tervikust. jah, palju tänu, kas komisjoni esindaja on olemas? kas te soovite sõna? palun. Michael, please. jah yeah., thanks, Mr Chairman um,. tänan. ma räägin peasekretäri sekretäriaadi nimel. kell üksteist äh, on meil ekspert siin kohal, sest ajakava oli teistsugune alguses, aga paraku hetkel ta siin ei ole, ma võtan teie tea-, kommentaarid lihtsalt teadmiseks ja tuleme selle juurde tagasi hiljem. Äh, hästi, ma tänan äh, härra Palun, teil on sõna. Téměř eh, pravidlem, že v tak závažné věci, jako je... Härra Reimek. Eh, Jah, mul oleks veel paar kommentaari. Eh, niivõrd tõsiste projektide puhul mis on kogu maailmale ka nähtaval, meie pidevalt improviseerime. see ei jäta meist head muljet. viimasel ajal olen ma täheldanud, et Euroopa avalik arvamus ei toeta seda projekti, mis põhjused on, seda me ei tea. võib-olla on asi selles, et keegi ei näe mingit praktilist tulemit. on ainult kuulujutud mis äh, seavad projekti väärtuse kahtluse alla ja see on eksitav. mul on väga kahju, et me ei ole suutnud lahendust leida. mul on kahju, et me siin rahulikus atmosfääris ei saa sellest projektist, selle projekti üle tõsiselt arutleda me peaksime tulema kokku ja tõsiselt asja arutama. ma tänan kõiki kolleege, kes mind toetasid. ma toetan kolleeg Bžena seisukohta. võib-olla oleks mõistlik, kui variraportöörid kohtuksid ja äh, esitaksid meie kolleegidele ettepanekud, kuidas võiks edasi liikuda. tänan, ma saan väga hästi aru teie murest see ei ole tõepoolest vastuvõetav, et olukord on niisugune ja ma toetaksin samuti kolleeg Bršina ettepanekut tuua kokku variraportöörid ja töötada välja ettepanekud. E, võib-olla peaksin e, mina kooskõlastatult teiega kirjutama kirja kolleeg Dajanile, toetada teie seisukohta see on minu ettepanek, ma pakun selle võimaluse lihtsalt välja. kui juba kuude kaupa asi käib edasi-tagasi, edasiliikumist ei ole, siis tuleb saata omalt poolt vastav signaal. Te võite selle üle veel mõelda, aga ma oleksin eh, hea meelega nõus kas üksi või teiega koos kirjutama eh, niisuguse kirja, mis avaldaks vajalikku survet. kas me võime kohe praegu selles kokku leppida? hästi, siis ma tänan teid selle eest sekretäriaat äh, töötab sellega edasi ja sellega me oleme siis viieteistkümnenda päevakorrapunkti ammendanud. meil on pisut aega, sest alles kell kümme algab hääletamine, nii et võite minna vahepeal kohvi jooma, aga palun teid kella kümneks tagasi tulla, me alustame täpselt, palun pidage meeles, me alustame täpselt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 Meine, kann man beginnen? Can we start? Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Armsad kolleegid. armsad kolleegid, me oleme nüüd jõudnud hääletamiseni. täna on meil kõne all väga olulised asjad, aga ka keerulised asjad. ma oleksin eh, tänulik, kui me nüüd kõigepealt paar-kolm minutit kuulaksime. siin on paar olulist teadet. esiteks, pärast hääletamist võtaksime veel kord käsile punkti viisteist, sest nüüd on saabunud komisjoni esindaja ja ma sooviksin komisjonile anda veel kord võimaluse võtta sel teemal sõna, sest et äh, siin on meil palju lahtisi küsimusi. niisiis pärast hääletamist oleksin ma väga tänulik, et need inimesed, kes tahavad lahkuda, teeksid seda kiiresti ja inimesed, keda teema huvitab, saaksid siia jääda ja arutada seda küsimust komisjoni esindajaga. teine märkus. ka siinkohal palun teid olla väga tähelepanelik eile õhtul ma arvan, et kuskil kaheksa-üheksa ajal ma sain äh, hääletusnimekirja ja siis veel hiljem oma fraktsiooni hääletusnimekirja. ma ei taha siin peatuda sellel, miks see niimoodi läks, aga ma ütlen teile ühte asja, järgmisel hääletamisel äh, hääletusnimekirjad, mis tulevad alles õhtul hilja, neid mina ei aktsepteeri äh, siis lükkame hääletamise lihtsalt edasi. minu jaoks oli see väga raske ja ma tõepoolest tundsin, et ma vajaksin rohkem abi, et mõnda punkti läbi vaadata ja, ja need punktid, mida me siin täna hääletame, need on olulised. kui hääletusnimekirjad tulevad alles hommikul näiteks, siis on võimatu neid läbi töötada. ja ma tõepoolest ei aktsepteeri seda, me tahame hääletada mõistlikult, seetõttu ma paluksin hääletusnimekirjad peavad jõudma kohale peale lõunasel ajal, et kolleegid saaksid nendega tutvuda. kui see nii ei ole, siis me lükkame hääletamise edasi. edaspidi teeme nii. ma tahtsin seda teha juba täna nii, aga kuna teemad on väga olulised ja nendega on kiire, siis ma võtsin arvesse seda, et ka möödunud nädal oli väga eriline nädal, paljud kolleegid ei olnud siin kohal ja seetõttu äh, ma äh, palun mõistvat suhtumist, et edaspidi me siiski niimoodi jätkata ei saa. see oli minu teine märkus. ja kolmas märkus, äh, ma palun mõistvat suhtumist sellesse, et tänane hääletusnimekiri on väga keeruline, siin on väga palju punkte, siin on äh, tehnika kasutamisel probleeme. sekretariaadi esindaja, kes saab tehnikat, tehnilist tuge meile pakkuda, teda täna ei ole, seda ma tõesti ei mõista, miks see nii on. me püüdsime leida lahendust, ma palun veidi kannatust, ma loodan, et me saame tehnika korda, aga pisut kannatust on meil vaja siis nüüd veel kodukorra küsimused. siin ma annaksin sõna Claude'ile. jah, ma olen teiega väga nõus, et ei ole hea see, kui me saame hääletamisnimekirjad nii hilisel tunnil. ja ma teen ettepaneku, et me koordineerimise, koordinaatorite kohtumisel analüüsime seda. kui meil on tehnilised küsimused, personaliga, siis me suudame eh, üksikasjad ära lahendada ja siis ka hääletusnimekirjad sünnivad õigel ajal. aga nüüd muudel juhtudel on teatud fraktsioonide strateegiaks olnud mitte lubada tehnilisi personalikohtumisi ja mis siis juhtub, siis jääb väga vähe aega variraportööride kohtumise äh, jaoks ja tehnilised küsimused ei õnnestu ära lahendada õigeaegselt ja kõik on tohutu pinge all. nii et ma usun, me peame seda koordinaatoritega põhjalikult arutama ja leidma lahenduse lõpuks sellele olukorrale. ma tänan toetuse eest. annan sõna kolleegile. jah, ma tänan ma tahan teid toetada ja öelda, et me näeme, et parlamendi töö kvaliteet on halvenenud. ja hääletamine on niimoodi keeruline ja kompromissettepanekud samuti laekusid väga hilisel tunnil ning me ei tohiks võtta muudatusettepanekuid ka siis kasut-, kasutusele, kui nad on ainult inglise keeles esitatud. nii et ma pean ütlema, et ka selles osas on olukord hullemaks läinud, multi eh, paljukeelsuse põhimõtet ei järgita. ma tänan väga eh, ja eh, ma usun, et järgmisel korral me saame tegutseda nii, nagu vaja. nüüd aga siis võtaksime käsile konkreetsed teemad. esimene hääletamine on hääletamine söe teemal kolleeg Jadot on koostanud arvamuse, dokumendid on teie käes ja hakkame pihta. niisiis äh, hääletamine muudatusettepanekule kakskümmend kaheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. Äh, kuuskümmend kuus poolt, äh, vastu, erapooletud kuuskümmend kuus poolt, kuuskümmend seitse vastu, erapooletud, vastu võetud kuuskümmend kaheksa poolt, vastuhääli, erapooletuid, vastu võetud kuuskümmend üheksa poolt tagasi lükatud. ei, me peame hääletama. kuuskümmend üheksa poolt, vastuhääli, erapooletuid, vastu võetud seitsekümmend poolt, vastuhääli. vaatame, seitsekümmend kordame poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, kaksteist poolt, vastuhääli, erapooletuid, tagasi lükatud, seitsekümmend üks poolt, seitsekümmend kaks vastu, otsustatud. kolmteist poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss üks, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud neliteist, vabandust, kontrollime, kompromiss üks, me peame nüüd kontrollima hääli tehniliste probleemide tõttu, palun. katsehääletus, me ainult katsetame praegu. kas ilm on ilus, jah või ei? BPP üks liiga palju, kaks liiga palju. nüüd on BPP korras. ja nüüd hääletame kompromissi üks. hääletamine algab. hääletamine on lõppenud. ja tulemus vastu võetud, neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nüüd poolt, vastu, era-, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend kuus samal ajal, vabandust nelikümmend, kaheksakümmend neli poolt, vastu muudatustega poolt. kaheksakümmend neli koos suuliste muudatustega vastu. ei ole arusaadav, teeme uuesti, kaheksakümmend neli koos suuliste muudatustega. elektrooniline hääletus, palun, hääletamine on alanud adopted. Dreiundachtzig. kolmkümmend, eh, kaheksakümmend kolm koos suuliste muudatustega. kuusteist, kuusteist poolt. vastu, erapooletud tagasi lükatud, kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend kaheksa poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud, kompromiss kolm, poolt. kas on probleem? taką e, wykreślić wyraz only e, z poprawki, z kompromisu. ma soovisin kustutada ettepanekust sõna only teises osas kompromiss kolm. me oleme sellest rääkinud, ma eeldan. kas raportöör on nõus sõna only maha kustutama? jah, siis jõuame kompromissini kolm. selle väikese muudatusega, olete nõus? kompromiss kolm, sul muudatusega vastu? erapooletud siis nii vastu võetud. kaheksakümmend viis poolt, kaheksakümmend viis poolt. ei, vabandust, vabandust. minu viga. number üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss neli poolt, kompromiss neli poolt, vastu erapooletuid, ka vastu võetud. kaheksateist poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud sada poolt, vastu, erapooletud, ei ole päris kindel, kontrollime, sada, hääletamine on alanud, hääletamine on lõppenud hääletamine on lõppenud. vastu võetud. nii, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada üks sada üks poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kaks. sada neli. hääletame sada kolme. hääletamine saja kolmega. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kahekümne, kakskümmend on ära langenud, sada neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend neli poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kontrollime. kakskümmend neli, kontrollime. hääletamine on lõppenud, vastu võetud. sada seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud. ma ei näe, vabandust, kordame, kakskümmend viis, palun uuesti poolt, kakskümmend viis, kes on poolt? kakskümmend viis poolt, vastu erapooletud. me peame seda tegema elektrooniliselt. kakskümmend viis elektrooniline hääletus. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. kakskümmend kuus poolt. vastu. erapooletud, tagasi lükatud, sada kaheksa poolt vastu erapooletud, vastu võetud, sada üheksa poolt, vabandust, sada üheksa ja sada kümme langevad ära, kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kaksteist, sada kolmteist, sada neliteist poolt, vastu, erapooletud elektrooniline hääletamine, palun. siin on raske aru saada, hääletamine on alanud. sada kaksteist, sada kolmteist, sada neliteist. hääletamine on alanud, hääletamine on lõppenud. meil on üks PPP liiga palju. kordame, palun. siin on eksitus sada kaksteist, sada kolmteist, sada neliteist hääletamine on alanud kas me saame nüüd hääletada? vastu võetud. nüüd jõuame siis äh, kahekümne üheksa poolt, poolt vastu. veel kord palun, kakskümmend üheksa palun poolt. vastu. vastu võetud kolmkümmend poolt, kolmkümmend vastu, erapooletud. kontrollime palun. kolmkümmend veel üks kord, hääletamine on alanud Geht alles? EPP könnte noch mehr. No. Äh, tagasi lükatud. nüüd siis kolmkümmend poolt. vabandust, kolmkümmend üks, kolmkümmend kaks, kaks langevad ära kolmkümmend üks, seda tuleb hääletada, kui kolmkümmend kaks langeb ära. niisiis kolmkümmend üks, kes on poolt? vastu? erapooletud? kontrollime. kolmkümmend üks, kontrollime. hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud, vastu võetud kolmkümmend kaks, selle üle tuleme ka hääletada. kolmkümmend kaks, kes on poolt? vastu? nii, kolmkümmend kaks, palun veel üks kord, kes on kolmkümmend kaks poolt? tänan, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks, poolt vastu, erapooletud vastu võetud, kompromiss viis poolt, vastu, kontrollime, kompromiss viis, hääletamine on alanud, hääletamine, hääletamine kordub, nii, nüüd on lõppenud. mis toimub? siin oli tehniline probleem, palun kordame. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud mm kakskümmend seitse poolt, erapooletuid ei olnud. nüüd punkt kolmkümmend kolm, eh, muudatusettepanek kolmkümmend kolm, kes on poolt, kes on vastu? erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend neli, kolmkümmend neli langeb ära, kolmkümmend viis ka, siis muudatusettepanek number kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend kuus, poolt, vastu. kontrollime. vabandust, kolmkümmend kuus tuleb üle kontrollida, hääletamine on alanud Jetzt okay. üks rahvapartei on liiga palju ikkagi. hästi, saime kakskümmend seitse, kakskümmend seitse tagasi lükatud. kompromiss number kuus, kes on poolt, kes on vastu? erapooletud tagasi lükatud. selge tulemus, ma arvan, et see tulemus oli selge. kontrollime hästi, kontrollime kompromissi kuus. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. üsna selge. nüüd kolmkümmend seitse, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend üks nelikümmend üks ja nelikümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend üheksa poolt, langeb ära see on väga keeruline, sest siin ei ole tegemist mitte ainult kompromissiga, vaid üksikute ettepanekutega. nelikümmend nelja hääletame nüüd. nelikümmend kaks, nelikümmend kaks, seda hääletame, kes on poolt? vastu? meie hääletame palun uuesti. Äh, mul on palju kasu, kui te no, näitate selgelt oma häält, kes on neljakümne kahe poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromissettepanek seitse poolt, vastu. kontrollime, kompromiss seitse, kontrollime. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud ja tagasi lükatud kakskümmend kuus, kakskümmend kuus. nüüd siis ettepanek nelikümmend viis, nelikümmend viis poolt, vastu, palun veel kord nelikümmend viis, kes on poolt. terve hulk inimesi ei hääletagi. vastu Äh, erapooletud tagasi lükatud. nelikümmend neli, kes on poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud. viis, kes on poolt? vastu? erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend kaheksa ja nelikümmend üheksa on identsed, kes on poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud. viiskümmend poolt vastu, erapooletud, vastu võetud kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud viiskümmend üks, viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend kolm poolt vastu, erapooletud. kontrollime. viiskümmend kolm, hääletamine on alanud. ja hääletamine on lõppenud. vastu võetud. viiskümmend kaks, kes on poolt, kes on vastu erapooletuid, vastu võetud. nüüd kompromiss number kaheksa, kes on nüüd poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd tuleb siis muudatusettepanek number üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend neli poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud üksteist poolt. kontrollime, kontrollime kuutkümmend nelja. kuuskümmend neli hääletamine on alanud. ja hääletamine on lõppenud. vastu võetud, tänan. üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend viis poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend seitse poolt, langeb ära. langeb ära, kui nelikümmend kuus vastus ei võetud ja nüüd siis äh, lõpphääletus härra euh, äh, esimees. ma tean, et ek-, siin on äh, väga palju kultuurilisi, sotsiaalseid aspekte, mis sellega seondub aga ma ei taha, et mind seostataks selle raportiga, sest siin on väga palju sotsiaalseid aspekte. me teeme siin elektroonilise hääletuse, hääletamine on alanud. ja hääletamine on lõppenud, hääletamine on lõppenud. ja on vastu võetud, nii et võin äh, teid õnnitleda ähm,. Zum... nüüd siis jõuame punkti kaheksa juurde. Äh, energiatõhusus äh, raport on teie ees, nüüd läheb asi veel keerulisemaks. ma palun jälle teie abi. hakkame siis pihta. kompromiss kuuskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend kolm, kaheksakümmend kolm, palun, kes on poolt? ei, ma ei ole midagi unustanud siit vahelt. kuuskümmend viis langeb ära kaheksakümmend kolm, teeme elektrooniliselt. kaheksakümmend kolm teeme kohe elektrooniliselt, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud ja vastu võetud. nüüd siis eh, kompromiss kaheksa, kes on poolt vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss kaheksa pluss üks, poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. nüüd siis kaheksakümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud üheksa kaheksakümmend üheksa kontrollime, hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud ja tagasi lükatud. kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss üksteist poolt, vastu erapooletud vastu võetud, kompromiss kaksteist poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, sada neliteist, siin on siis eh, eraldi hääletus poolt vastu, eh, vastu võetud, teine osa poolt vastu, erapooletud ei saa aru, teeme elektrooniliselt. teine osa sada neliteist, hääletamine on alanud üks rahvapartei on liiga palju. kakskümmend seitse, kakskümmend seitse tagasi lükatud. nüüd siis kompromiss kaksteist pluss üks poolt. oi, vabandust, sada kuusteist, sada kuusteist. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaksteist pluss üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudat-, muudatusettepanek üheksakümmend. kas kontrollime veel kaksteist pluss üks elektrooniliselt üle, hääletamine on alanud? ja hääletamine on lõppenud. vastu võetud. ei, vabandust, tagasi lükatud üheksakümmend langeb sellega ära, kompromiss kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend üks me peame hääletama eraldi. üheksakümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss viisteist, kes on poolt, mis nüüd toimub? üheksakümmend üks kontrollime. üheksakümmend üks kontrollime, hääletus on alanud ja lõppenud. ja tagasi lükatud. kompromiss viisteist, kompromiss viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. selle kakskümmend kaks langeb ära Äh, siiski sada kakskümmend kaks, selle üle me peame hääletama kahes osas. esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud, teine osa poolt. see on sada kakskümmend kaks, esimest osa peame kontrollima. hääletamine on alanud ja lõppenud, tagasi lükatud kuuskümmend kuus, kuuskümmend kuus, null, see tähendab tagasi lükatud. nüüd aga veel teine osa. teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kakskümmend neli, sellele tuleb hääletada, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kuusteist, kes on poolt, kes on vastu erapooletud vastu võetud. kompromiss seitseteist poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. kompromiss kaheksateist poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. ja sada viiskümmend poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. sada viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud vastu võetud kompromiss üheksateist poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. sada kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaheksakümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kaheksakümmend kuus kontrollimine, hääletamine on alanud. ja hääletamine on lõppenud. ja vastu võetud. vastu, vastu võetud sada kaheksakümmend kuus, nüüd tuleb sada kaheksakümmend seitse poolt, vastu. kontrollime. armsad kolleegid, te FIAT-e kontrollime. see teeb asja väga raskeks. teeme seda pisut kergemaks. sada kaheksakümmend kuus, kes on poolt? vastu. erapooletud ja nüüd ma usun, et see on vastu võetud. kas te soovite kontrollida? jah, ma saan sellest aru. sada kaheksakümmend seitse. hääletamine on alanud ja lõppenud ja vastu võetud. kompromiss kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada üheksakümmend neli, sada üheksakümmend viis kompromiss kakskümmend kaks poolt, vastu era-, era-, vastu võetud kompromiss kakskümmend kolm, kes on poolt, kes on vastu, kes on erapooletu, vastu võetud. kompromiss kakskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, eh, kompromiss kakskümmend kuus, kes on poolt, kes on vastu, eh, erapooletud, vastu võetud. Eh, kakssada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kakskümmend kuus jääb ära, siis kompromiss kakskümmend seitse, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada kolmkümmend kolm poolt, vastu, vastu võetud kakssada kolmkümmend neli kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. teine osa kontrollime, hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud, vastu võetud kolmas osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend kaheksa kahes osas. esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa langeb ära me saame minna kahesaja kolmekümne kaheksa juurde. As äh, an addition, äh, raportöör soovib sõna, palun. About... Äh, see puudutab kahte, kolm kaheksat, teine osa, kahekümnes lõige on juba hõlmatud kompromissiga kakskümmend kaheksa. okei okay., also es cover- hästi, siis on probleem lahendatud, saame edasi minna ja jõuame kakssada neljakümne viie juurde. kompromiss kakskümmend üheksa, kes on kompromissi kakskümmend üheksa poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada viiskümmend kaks, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud kakssada viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nüüd siis kakssada viiskümmend viis, viiskümmend kuus, viiskümmend seitse, need on kõik identsed, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolmkümmend üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kolmkümmend üks pluss üks pagana keeruline. kolmkümmend üks pluss üks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd siis kompromiss kolmkümmend kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada seitsekümmend kaks as an addition härra Benson. ka siin protseduuriline küsimus. Äh, kolmekümne teises on see juba hõlmatud. Äh, tänan viite eest, ka see on siis lahendatud äh, härra Žadonev, seda teisiti, palun. Que... mul on väga kahju, aga ma pean vaidlustama selle, minu arvates ei ole muudatusettepanek hõlmatud. Jetzt äh, Wie entscheiden wir das jetzt? ja kuidas me seda siis nüüd otsustame? üks ütleb, et on hõlmatud, teine ütleb, et ei ole hõlmatud. Äh, härra Jadot ettepanekute üle me juba rääkisime, kuidas nendega toimida, me peame nüüd selle asja selgeks tegema, ma arvan, et me peame siin hääletama selle üle. ma laseksin selle üle hea meelega hääletada, kui keegi vastu ei ole kakssada seitsekümmend kaks hääletamine. kakssada seitsekümmend kaks, kes on selle poolt, kes on vastu? erapooletud, tagasi lükatud. lahendasime probleemi teisiti. kakssada kaheksakümmend neli, see nüüd langes ära, jah. kakssada kaheksakümmend neli selle saame kokku võtta kakssada kaheksakümmend viis, kakssada kaheksakümmend kuus, härra Žado kas te olete nõus, võime hääletada? Äh, niisiis kakssada kaheksakümmend neli, kakskümmend viis, kaheksakümmend kuus, kes on poolt, kes on vastu? erapooletud? niisiis tagasi lükatud kompromiss. kontrollime, hästi kontrollime vabandust, kontrollime. kaheksakümmend neli, kaheksakümmend viis, kaheksakümmend kuus, kontrollime. hääletamine on alanud ja hääletamine on lõppenud ja vastu võetud. hästi, kompromiss kolmkümmend kaks pluss üks poolt. ja vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolmkümmend kolm. kolmkümmend kolm, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kolmkümmend neli, kompromiss kolmkümmend neli, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolmkümmend viis, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime, kolmsada üks kontrollime, hääletamine on alanud üks rahvapartei on Liiast. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. ja nüüd siis kompromiss kolmkümmend kuus. kolmkümmend kuus, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolmkümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmesaja üheteistkümne teise osa üle hääletame eraldi, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid tagasi lükatud. suulised muudatused kontrollime nüüd veel ühe korra üle teist osa kolmsada üksteist suulise muudatuse kohta, seda hääletame praegu ainult teise osa üle. elektrooniline hääletamine on alanud. ja lõppenud. ja vastu võetud. nüüd siis äh, raportööri ettepanek suulise muudatuse kohta, kes on poolt, kes on vastu vastu võetud. vahel on sellest raske aru saada. nüüd siis tuleb kolmsada kaksteist hääletamine, kolmsada kaksteist, kes on poolt, kes on vastu. kontrollime, kolmsada kaksteist, mul on kahju, aga kontrollime. hääletamine on alanud, lõppenud, vastu võetud. ma palun teie mõistvat suhtumist, siin on vahel väga raske ülevaadet saada. kolmkümmend kaheksa kompromiss, kes on poolt, kes on vastu, kes on erapooletu, vastu võetud. kolmsada kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime kolmsada kakskümmend üks kontrollime üle hääletamine on alanud. lõppenud. tagasi lükatud kolmsada kakskümmend kaks, kes on poolt? vastu? erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada kakskümmend neli poolt, vastu. kolmsada kakskümmend neli, hääletame veel uuesti, läks liiga kiiresti poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada kakskümmend kaheksa poolt, vastu. kontrollime kolmsada kakskümmend kaheksa kontrollime, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. keegi on, kes ei hääleta kaasa, tagasi lükatud. kolmsada kakskümmend üheksa, kes on poolt? vastu? erapooletud, tagasi lükatud kolmsada kakskümmend üheksa kontrollime üle, hääletamine on alanud. palun kõikidel hääletada. nüüd on hääletamine lõppenud, vastu võetud. kompromiss nelikümmend üks, kes on poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud, kompromiss nelikümmend, kes on poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud kolmsada kolmkümmend neli võeti täna hommikul tagasi, kolmsada kolmkümmend seitse hääletame, kes on poolt? kolm, kolm, seitse, kes on poolt? vastu? tagasi võetud, kolmsada kolmkümmend seitse on tagasi võetud. vastu võetud. jõuame nüüd kompromissini nelikümmend kaks, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kolmsada kolmkümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada nelikümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada nelikümmend neli kahes osas esimene osa on kaetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmsada nelikümmend kuus, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss nelikümmend kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmsada nelikümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss nelikümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss nelikümmend kuus, palun härra Benson, palun. Uh, jah, see puudutab muudatusettepanekut kolm, kuus, neli, lõike kolmkümmend viis A on hõlmatud kompromissiga kolmkümmend üheksa. okei okay., dann müssen wir aber jetzt zu kompromiss seksundvierzig hästi, aga siin me oleme nüüd jõudnud kompromissini nelikümmend kuus, kes on selle poolt? aitäh, kes on vastu, erapooletud? vastu võetud. kolmsada seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada seitsekümmend kaks poolt, vastu. kontrollime, kolmsada seitsekümmend kaks, kontrollime üle. hääletamine on alanud ja lõppenud. ja tagasi lükatud. kolmsada seitsekümmend kolm poolt vastu, erapooletud. kolmsada seitsekümmend kolm, kes on selle poolt? tänan, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada seitsekümmend kuus, kontrollime. hääletamine on alanud lõppenud ja vastu võetud. vahel on kasu sellest, kui, kui te ikkagi selgelt näitate, mille poolt te hääletate, kolmsada seitsekümmend kuus nüüd poolt. oleme kolmesaja seitsmekümne kuue juures poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmsada seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmsada seitsekümmend üheksa poolt, vastu, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmsada kaheksakümmend viis kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, teine osa poolt siin oli kaks subfraktsiooni. niisiis, esimene osa läheb kontrollimisele, kolmsada kaheksakümmend viis esimene osa. hääletamine on alanud. ja lõppenud. tagasi lükatud. teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss nelikümmend seitse poolt vastu, erapooletud vastu võetud, kompromiss nelikümmend kaheksa poolt vastu, erapooletud vastu võetud. kolmsada üheksakümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime. kolmsada üheksakümmend seitse, kontrollime. hääletamine on alanud. lõppenud kolmsada üheksakümmend seitse. hääletamine on nüüd lõppenud. Ah, okay. Okay. Ja. Ich wiederhole noch mal die Abstimmung, weil das zu ma kordan veel kord hääletamist, kuna see läks liiga kiiresti ja mõned inimesed hääletasid valesti kolmsada üheksakümmend seitse, elektrooniline hääletamine on alanud. ja lõppenud. tagasi lükatud. tasus vaeva. hästi. jõuame siis nelisada kaks juurde, ei, vabandust, nelisada. kes on poolt? vastu erapooletud, vastu võetud nelisada kaks, vastu võetud, langeb ära, siis kohe kompromiss nelikümmend üheksa. ma näen siin kompromissi nelikümmend üheksa, kes on selle poolt, kes on vastu? erapooletud, vastu võetud. nelisada kümme, kes on poolt, kes on vastu? see läks liiga kiiresti. nelisada kümme hääletame, kes on poolt? vastu. kontrollime. nelisada kümme. hääletamine on alanud. ja lõppenud. tagasi lükatud. nelisada üksteist poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, nelisada kaksteist poolt vastu, erapooletud vastu võetud, nelisada kolmteist poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, nelisada neliteist poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, nelisada viisteist poolt, nelisada neliteist kontroll. hääletamine on alanud ja lõppenud tagasi lükatud. nelisada viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelisada kuusteist poolt, nelisada neliteist ei võetud vastu, nelisada kuusteist, kes on poolt, vastu nelisada kuusteist, kes on selle poolt, palun näidake selgelt. palju tänu. kes on vastu? teeme kontrolli, päris selge, hääletamine on alanud. aitäh. ja tagasi lükatud nelisada seitseteist, kes on poolt? vastu erapooletud, vastu võetud. nelisada kaheksateist poolt, vastu. erapooletuid, tagasi lükatud. võime kontrollida, see läks napilt praegu, nelisada kaheksateist, kontrollime hääletamine on lõppenud. vastu võetud nelisada kakskümmend poolt. jah, siin nelisada kakskümmend nüüd, kes on poolt, vastu? erapooletud tagasi lükatud. see oli selge tulemus. kas tahate nelisada kakskümmend kontrolli? hääletamine on alanud. lõppenud. vastu võetud Teil oli õigus. nelisada kakskümmend neli, kes on poolt? vastu, erapooletud vastu võetud. nüüd siis kompromiss üks. jah, kompromiss üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neliteist poolt, vastu, erapooletuid, vastu, tagasi lükatud. kuusteist poolt vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kompromiss kaks, kuusteist, kordame, kontrollime kuusteist, hääletamine on alanud. palun hääletage kõik kaasa. hääletamine on lõppenud, vastu võetud. kompromiss kaks, kes on poolt? vastu, erapooletuid vastu võetud suulised muudatused kahekümne juurde, kes on poolt? palun ühes minutis kolleeg Vidal Quadras. Cuando votan todos los miembros presentes con derecho a voto, ¿cuál es el número de votos totales? Äh, mis on, mis peaks olema siis äh, see häälte arv, mis siin on olema registreeritud kõikidest nendest kolleegidest, kui kõik äh, need liikmed, kellel on õigus äh, täna siin hääletada, hääletaksid, siis mis peaks olema kogu häälte arv, mis e-, ekraanil ilmub? normaalses olukorras peaks see peaks olema viiskümmend kolm, aga vahel on nii, et äh, mõned kolleegid ei hääleta. täna oli see number kogu aeg viiskümmend kolm. We are sixty meid on kokku kuuskümmend, tavaliselt meid on kuuskümmend, ei ole? viiskümmend viis, viiskümmend viis on normaalne, kui kõik inimesed on siin. ja parim tulemus viimastel hetkedel on olnud meil viiskümmend kolm häält. see tähendab seda, et kaks, kaks inimest on puudu, kaks häält on puudu. suur aitäh teile! Lähme nüüd hääletamise juurde tagasi, kompromiss üks, kes on poolt? oi, vabandust, nüüd on mul kõik sassis. vabandage mind, palun. meil oli siin kompromiss kaks, me olime juba kahekümne juures suulised muudatused, suulised muudatused kahekümne juurde, kes on poolt? vastu? erapooletuid, vastu võetud kompromiss kolm, kes on poolt? vastu, erapooletuid vastu võetud kakskümmend neli, kes on poolt? vastu erapooletuid vastu võetud. kontrollime. ikka kontrollime üle. kontrollime kahekümne neljanda üle. hääletamine on alanud. siin on veel paljudel võimalus hääletada. kas kõik on nüüd hääletanud? ei ole? hästi, hääletamine on lõppenud. vastu võetud kompromiss neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kompromiss viis, poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kolmkümmend kuus kahes osas, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud nüüd siis kolmkümmend seitse, kolmkümmend kaheksa, kolmkümmend üheksa, kes on nende poolt, kes on nende vastu. me peame kontrollima. kolmkümmend seitse, kolmkümmend kaheksa, kolmkümmend üheksa, kontrollime, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. nelikümmend üks, kes on poolt vastu, erapooletuid vastu võetud, kompromiss kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend neli, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend viis, poolt, nelikümmend neli, nelikümmend neli, kontrollime üle, hääletamine on alanud, hääletamine on lõppenud vastu võetud. ei ole tagasi lükatud. ja see tulemus oli selge, et nelikümmend viis poolt, vastu. kontrollime. nelikümmend viis, hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. vastu võetud nelikümmend kuus langeb ära, nelikümmend seitse, kes on poolt? vastu. ja ülejäänud lihtsalt ei mängi kaasa. Need on tööharjumused, aga olgem tõsised. kompromiss kuus pluss üks, kes on poolt? vastu. erapooletud vastu võetud nelikümmend kaheksa kahes osas, esimene osa, kes on poolt? vastu? erapooletuid vastu võetud, teine osa, kes on poolt? vastu? erapooletud? mulle tundub, et tagasi lükatud. kas kontrollime? kontrollime. teine osa hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. vastu võetud. viiskümmend, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. viiskümmend kaks poolt? vastu? erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend viis langeb ära, viiskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend seitse suulise muudatusega, viiskümmend seitse suulise muudatusega poolt. mis nüüd? Äh, armas Paul Rõivik, sa võid sõna saada. see on minu muudatusettepanek ja ma arvan, et äh, siin oleks asjakohane see muudatus teha, aga siin võib hääletada ka mm, ilma selleta, äh, esimees teeb ettepaneku hääletada ilma suulise muudatuseta, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. teete siin nalja, ütleb esimees niisiis kontrollime ilma suulise muudatuseta, hääletame üle. hääletamine on alanud. lõppenud. napi enamusega vastu võetud viiskümmend üheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud tagasi lükatud, kuuskümmend kuuskümmend, selle üle tuleb nüüd hääletada, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime kuuskümmend üle, hääletamine on alanud vastu võetud. võrdsed hääled tagasi lükatud. kuuskümmend üks langeb ära, kuuskümmend kaks, äh, hääletame nüüd selle üle, hääletab, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, number üks. viis, viis, hääletame selle üle, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, teine langeb ära Need kõik koos, kolm, neli, kuus, seitse, kaheksa, üheksa tervikuna hääled poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üks Envist eh, langeb ära, kaks ka, kolm samuti, neli, neli, selle üle hääletame, kes on poolt, kes on vastu vastu erapooletuid tagasi lükatud. NV5 langeb ära, kuus, nii, kuus, NV, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nii, kaksteist NV poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud neliteist NV poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksateist NV teine osa langeb kah ära. üheksateist teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kaks langeb ära siis kakskümmend kolm Envi poolt, vastu, erapooletud. kas ma tohiksin paluda kakskümmend kolm hääletada, kes on poolt? vastu? erapooletud? kontrollime. ma usun, et on vastu võetud, aga kontrollime üle kakskümmend kolm hääletamine on lõppenud. vastu võetud kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletuid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 vastu võetud. ligi kaheksa poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud. kümme poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud. nüüd siis lõpphääletus, hääletamine on alanud. ja lõppenud. üks Rahvapartei liiga palju. nüüd on korraga viiskümmend neli meil vastu võetud suure häälte enamusega, palju õnne! nüüd siis jõuame järgmise raporti juurde. see on siis skp täiendamine proua Mattiaselt ja kompromiss üks poolt. kompromiss number kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud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 ma teen uuesti, tekitasin segaduse. viiekümne kolme puhul, kes on poolt? vastu? erapooletuid? tagasi lükatud, viiskümmend neli poolt? vastu? erapooletuid, vastu võetud, viiskümmend viis poolt? vastu? erapooletuid, vastu võetud? kompromiss üks poolt? vastu? erapooletuid, vastu võetud? kompromiss kaks poolt? vastu? erapooletuid vastu võetud, üheksateist poolt vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kakskümmend. vabandust. E ma sooviksin Rahvapartei hääletusnimekirja osas teada anda, et härra Poolas tõi veel täiendavaid argumente, ma sooviksin äh, Ähm, muudatusettepanekus kakskümmend äh, hääletada äh, mitte selle miinuse järgi, mis on hääletusnimekirjas. Äh, saime kõik aru, nüüd jõuame siis hääletamiseni, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid vastu võetud, kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, üks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kaks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kolm poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, neli poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, viis poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kuus poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, seitse positiiv, poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. ja lõpphääletus, hääletamine on alanud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 jõuame kompromissi viis juurde. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd viisteist langeb ära. kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, kontroll kakskümmend kaks kontrollime üle. hääletamine on alanud. ja lõppenud. ja vastu võetud kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, kakskümmend kuus poolt vastu, erapooletuid vastu võetud, kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kolmkümmend poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kolmkümmend üks langeb ära, kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kolmkümmend kolm poolt vastu, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu äh,, tagasi, tagasi lükatud, äh, järgmine punkt, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend kuus, äh, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, lõpphääletus, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud, vastu võetud, palju õnne. nüüd siis äh, proua Kohmerini rap-, äh, dokument, äh, punkt üks, kes on poolt vastu, vastu võetud kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmas poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viis ja kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitse poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksa poolt, poolt, vastu, äh, vastu, erapooletud, vastu võetud kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üksteist poolt, vastu. üksteist kontrollime üle. hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud ja tagasi lükatud. kolm, üks poolt vastu, erapooletud vastu võetud, kolmteist poolt vastu, erapooletud vastu võetud, neliteist vast-, poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud, viisteist poolt vastu, erapooletud tagasi vastu võetud kuusteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seitseteist, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kaheksateist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksateist, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend, poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud, kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid kontrollime, kakskümmend kaks kontrollime üle, hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud, tagasi lükatud. kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletuid ja vastu võetud. järgmine punkt poolt, kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, kakskümmend seitse poolt. kakskümmend seitse on tagasi võetud, kakskümmend seitse hääletame kahekümne seitsmele poolt vastu, erapooletud vastu võetud kakskümmend üheksa poolt vastu, erapooletud vastu võetud kolmkümmend poolt vastu, erapooletuid kontrollime, kontrollime kolmkümmend. hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. oi ei tagasi lükatud. kolmkümmend üks poolt, kolmkümmend äh, vastu, äh, vastu võetud. kolmkümmend kaks poolt, vastu tagasi lükatud, kolmkümmend kolm poolt, vastu äh, erapooletud tagasi lükatud, kolmkümmend neli poolt, vastu erapooletud vastu võetud, kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kolmkümmend kuus, kolmkümmend seitse, hääletamine poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kolmkümmend kaheksa, poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. lõplik hääletamine on alanud, palun hääletage. hääletamine on lõppenud liiga hilja, hääletamine on lõppenud. vastu võetud. nüüd siis proua Eiki raport. see on nüüd viimane, jah? teeme siin paar pisikest kontrollimist ja nimelise hääletamise või kompromiss üks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kuusteist poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, seitseteist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kompromiss kaks, hääletamine poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kompromiss kolm, poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kompromiss neli, poolt, vastu, vabandust, ma unustasin kolmekümne kahesid vahelt ära. kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. nüüd siis kompromiss neli poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss viis poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud kolmkümmend kuus nüüd. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss seitse, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime, nelikümmend viis kontrollime üle. hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. vastu võetud. kompromiss kaheksa poolt, vastu, vastu võetud nelikümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud viiskümmend poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud viiskümmend üks poolt, vastu erapooletuid, kah vastu võetud kompromiss üheksa poolt vastu, erapooletuid vastu võetud, kompromiss kümme poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kompromiss äh, viiskümmend ühe, mida ma nüüd unustasin, vabandust, viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, viiskümmend üheksa poolt vastu, erapooletuid vastu võetud, kuuskümmend poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, üksteist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kompromiss kaksteist poolt. no asi läheb aina hullemaks. kuuskümmend kolm esimene osa, jah, jäi mul kohe silma vahele, kuuskümmend kolm esimene osa poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud. nüüd siis kompromiss kaksteist. poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kuuskümmend neli poolt, vastu, vastu võetud, seitsekümmend poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud, kompromiss kolmteist poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kompromiss neliteist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. nüüd siis seitsekümmend kuus, kas me peame neid kõiki ükshaaval hääletama või võime teha koos? kas nad lähevad tervikuna? ei saa. seitsekümmend kuus poolt, vastu erapooletuid vastu võetud, seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kaheksakümmend kaks poolt. Äh, sõnavõtusoov kolleeg Heidilt, palun There is a, uh, a uh, short uh, Uh, oral amendment from oli lühike suuline muudatusettepanek ühes härra proua Kor-, Kotiirsest ning ka tekst on järgmine. The agroforestry trees should be considered in the same way as all non-productive traditional woodlands regarding yeah. the fight against climate change and I would uh, ning ma hääletaksin selle poolt. ma aktsepteeriksin selle suulise muudatuse, nagu ma selle just ette lugesin Gut, also 82 mit der mündlichen Änderung. Äh, hästi, kaheksakümmend kaks siis suulise muudatusega, jah. kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, vastu võetud. number üks. tervikuna ühest üheksani kõik Leena Iki muudatusettepanekud tervikuna. kes on nõus? kes on vastu? erapooletuid peaaegu ühehäälselt. nüüd siis lõplik lõpphääletus, päeva kõige viimane hääletamine. hääletamine on alanud. ja hääletamine on lõppenud. ja vastu võetud. palju õnne! ma sooviksin südames tänada oma kõrval istuvat kolleegi, kes toimetas selle masinaga siin, see oli tõeline multitasking ettevõtmine ja ta peaks tõesti saama Saksa arvutitööstuse eripreemia selle töö eest. ma palun nüüd rahu ja ma palusin komisjonil punkti viisteist kohta veel sõna võtta, nii et palun kõik need kolleegid, kes ei taha kuulata seda, minge palun välja, aga tehke seda vaikselt. ja eh, siis eh, muidu mul on tõepoolest tunne, et me ei saa hästi edasi liikuda. härra kolleeg Remek, kas te tahaksite kõigepealt veel paar sõna sissejuhatuseks öelda või anname kohe sõna komisjonile? mida te soovite? ma arvan, et komisjon ütleb oma arvamuse otsa. kas komisjon kuuleb mind? ma palusin vaikselt lahkuda. komisjoni esindaja spetsiaalselt ootas. lugupeetud kolleegid, kas ei oleks võimalik äh, lahkuda natuke vaiksemalt? ma arvan, et oleks siis ma usun, ma usun, et on äh, õiglane, kui me pöörame tähelepanu komisjoni e-, esindajale Ekaterina Kavadara, ma loodan, et ma hääldasin teie nime õigesti, palun, sõna on teil. jah, teil on õigus, see oli täiesti perfektselt hääldatud äh, nimi. aitäh, et te mulle sõna andsite. ma tahaksin äh, kõigepealt vabandada selle pärast, et mul ei olnud võimalik täna hommikul siin olla, kui te esimest korda rääkisite sellest äh, teemast. ma tahaksin anda komisjonile teada, mis on olukord äh, siis selle raporti äh, tööga, mis puudutab satelliitnavigatsiooni programmi. nagu te teate, on komisjonil juriidiline kohustus tulla siia parlamendi ja ka nõukogu ette äh, siis es- ja esitada raportid selleks, et, et nii-öelda kaasajastada teid äh, edasiminekutest, edusammudest teatud punktides. ja me räägime teile nii edasiminekutest kui ka probleemidest, aga viimase kahe aasta jooksul on olnud ka arvukalt probleeme. me tahame teile ka teada anda seda, millised on riskid ja millised on äh, väljakutsed, mis meie ees tulevikus võivad seista. Äh, komisjon on täiesti teadlik äh, sellest, et teie komisjon on oodanud seda raportit viimase, viimased kuus või seitse kuud märtsis ootas härra Remek äh, siis äh, komisjoni arvamust selleks, et parlament saaks võtta siis oma seisukoha satelliitnavigatsiooni programmi suhtes. ma tahaksin äh, selgitada või õigustada natukene seda, miks on selline viivitus tekkinud ja seal on kaks peamist põhjust. Äh, programmi ajakava on olnud probleemne ja samuti ka on olnud institutsionaalseid probleeme selle raportiga soovib komisjon alustada diskussiooni, tõhusat äh, diskussiooni parlamendi ja nõukoguga ja seetõttu me loodame, me tahame teile esitada täielikku ja realistlikku dokumenti nii et me ootasime seni, kuni meil on olemas andmed, eriti just finantsandmed, mis lubaksid meil täi-, anda täielikku hinnangut olukorrale ning arendada äh, välja realistlikud valikud. täna võin ma teile öelda, et komisjon on praegu olukorras, kus nende, kus me, kus meil on siis need andmed äh, me, ning ning äh, me oleme jõudnud siis peaaegu aastasse kaks tuhat üksteist. me oleme nüüd juba ka järgmiseks aastaks äh, alla kirjutanud neli äh, lepingut ning veel kaks lepingut kirjutatakse alla kas selle aasta lõpus või järgmise aasta algul. institutsionaalsel tasandil oleks hea, kui me saaksime Galileoga alustada sõltumatult, aga on finantsküsimused ja seetõttu tuleb seda koordineerida komisjoniga. üheksateistkümnendal oktoobril võttis komisjon vastu teatise Euroopa Liidu eelarve kohta ning Galileo programm ja navigatsiooniprogramm ning selgeks on, selge, et mingeid lisavahendeid enne kahe tuhande neljateistkümnendat aastat selle programmi jaoks ei ole saadi, kättesaadaval. härra Dajani ja komisjon, me oleme soovinud jätkata tegevust järgmiselt esimeses etapis, mis algab selle aasta lõpus või järgmise aasta algul, me võtame vastu teatise programmis edistest edasiminekutest ning selle me esitame parlamendile ja nõukogule. enne ametlikku teatiste vastuvõtmist asepresident äh, saab kokku Galileo ametliku paneeliga selleks, et äh, anda teada või teavitada nii komisjoni kui nõukogu, millised ideed sellesse dokumenti sisse pannakse. teises etapis, kui diskussioon on alanud või alustatud, siis selle teatise kohta siis äh, informatsiooni, mida me saame parlamendilt ja nõukogult, äh, siis seejärel komisjon läheb edasi õigusloomelise ettepanekuga kahe tuhande üheteistkümnenda aasta lõpuks. see on, see on ikkagi siis, pidades silmas seda uut finantsperspektiivi. nii et diskussioonid, mida peetakse kõikide osapoolte vahel, on veelgi vajalikumad programmi jaoks, selleks et programm saaks toimida hästi härra esimees, eh, parlamendisaadikud, ma tahaksin lõpetada, tuletades teile meelde kahte asja. esiteks, Galileo on, on ikkagi strateegiline programm komisjoni alt. selle projekti juhina me, on meil nii kohustus kui ka au, kui ma võin nii nimetada, rakendada seda programmi nii kiiresti kui võimalik ning parimatel võimalikel tingimustel. isegi kui meil ei ole ja kui me ei, me ei saa lisavahendeid enne kahe tuhande neljateistkümnendat aastat, siis meie roll on olla valmis äh, tulema turule kahe tuhande neljateistkümnendal aastal kaheksateistkümne satelliidiga, mida juba on äh, selleks väljaks välja töötatud. Galileo on siis juba kättesaadav ning pakub juba kolme teenust nii kodanik, oma kodanikele kui maailmale. ja need teenused on kättesaadavad siis kõigile. komisjonil on olnud äh, väga hea meel äh, tugineda parlamendi toetusele. ning mul on, ma olen kindel, et me saame loota teie toetusele ka tulevikus. see programm on äh, ei ole ainult komisjoni algatus, vaid see on ka algatus, eh, mida peaks toetama kogu Euroopa Liit, suur aitäh ning ma olen nõus vastama kõikidele küsimustele, mis mulle esitatakse. kõnelejal puudub mikrofon. Graziato la rappresentante della Commissione per questa chiara esposizione e eh aitäh komisjoni esindajad sellise selge ettekande eest, mis puudutab parlamendi toetust. ma tahan äh, teile öelda, et mõni nädal tagasi oli suur konverents, kus, äh, kus äh, parlament ka kirjutas alla teatud ühele dokumendile Galileo kohta. see tähendab, näitab seda, kui suur on meie toetus. aga härra, härra Lambert on küsinud sõna. suur aitäh proua esimees, ma, see probleemid Galileoga on selgitatud meile. me saame aru sellest, seda, see sai juba alguses läks, tekkis viivitus äh, kosmoseprogrammi e, e, finantsid ei olnud ainuke küsimus, me mõtlesime, me räägime ka siin juhtimisküsimustest midagi ei ole veel ju rakendatud, nii et oleks, et noh, on hea teada, et midagi ikkagi siiski saab alanud. ma kogu süsteemi investeeringukulud, eh, mitte ainult, mitte ainult, mitte ainult ööde eh, satelliitide kulud, ja mitte ainult mõneks aastaks, vaid ka kolmekümneks, neljakümneks aastaks äh, on ju suured. meil peaks olema toimiv süsteem, see kaheksateist, äh, kaheksateistkümne satelliidiga süsteem ei ole ju piisav. aga samal ajal me peaksime tõesti teadma, mida see tähendab meile, kui me lõpetame täielikult äh, selle, mm, selle programmi milline on siis see äriotsus, kui me vaatame, mis on äh, see finantsseis, kas me peame lõpetama selle, aga kui me tahame seda, lõpetada seda projekti järelikult, siis me peame vaatama, mis on need üld, üldised äh, kulutused, investeeringud, mida me vajame. hetkesel hetkel ma sain aru, et me oleme umbes poolele teele kinni jäänud. me ei tea, kas meil on, saame täiesti toimiva süsteemi ja kui see ei ole täiesti toimiv, siis on see võib-olla kasutu hoopis see on küsimus, mida me peame arutama praegu. me peame vaatama, kas me üldse peaksime investeerima tulevikku, kui me teame, et, et raha investeeringuteks on piiratud. seni, kuni meil ei ole kogu finantsid olukorras täielikku ülevaadet, siis me peaksime võtma sellise mõõduka seisukoha selle teema suhtes. kolleeg Ramsterf, palun. I will limit myself to mina, mina olen liikmesriigist, kes on väga huvitatud sellest programmist, Galileo programmist, nii et ma pean ütlema seda, et ma olen väga pettunud äh, selle sõn-, sellest sõnumist, mida me oleme kuulnud, sest selle sõnumi järgselt ei ole mingisugust edasiminekut ja mingisugust informatsiooni, mida me peaksime siin arutama. ma kordan seda veel kord. ma olen tõeliselt, tõeliselt pettunud, ma kordan seda Frau Kollegin Ticau. Proua kolleeg Ticau, palun. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să... Palju tänu. Ka mina sooviksin tänada komisjoni nende selgituste eest, aga ma sooviksin viidata ka sellele ning soovitada komisjonile edaspidi e, teaduse raamprogrammi raames leida täiendavat raha, leida täiendavaid vahendeid, sest kui jutt on Galileost, siis on tegemist infrastruktuuriga. kaheksakümmend satelliiti, seda ma tean küll jah, aga vabandust, kaheksateist satelliiti, ma tean seda numbrit, aga sellest ei piisa. meil on vaja ka maa peal luua vastavad infrastruktuurid. kui meil ei ole vastavaid teenistusi, kui meil ei ole rakendusi äh, siis investeering Galileosse võib muutuda täiesti tarbetuks, mõttetuks. Nende kaheksateistkümne satelliidi asemel, mis kuni kahe tuhande kaheksateistkümnenda aastani ja kolmkümmend, kolmekümne satelliidi asemel vabandust, hakkan otsast peale, kaheksateist satelliiti aastani kaks tuhat neliteist ja kolmkümmend satelliiti kuni aastani kaks tuhat kaheksateist. Mm, siin on paralleelselt vaja ka rakendusi, teenuste võrku, infrastruktuuri, maapealset võrku ja kui seda ei tule, siis on Galileo mõttetu. kolleeg Hail, palun. aitäh, kõigepealt ma tahaksin öelda seda, et on, et see on tõeliselt äh, rahulolemat- äh,, see on seda ebaõige olukord, kus meil on nii vähe informatsiooni, me peame juba mõtlema selle peale, kas me hääletame raha osas Galileole ja see ei ole tõesti aktsepteeritav, et kus me peame tegema äh, nii-öelda otsuse pimeduses. see on täiesti ebarahuldav olukord. ja ma tõesti toetan kolleegide arvamusi, mida me oleme siin kuulnud. see on tõeliselt äh, pet-, ma olen tõesti pettunud olukorras, ma ei ole sellega rahul, meil ei ole olemas informatsiooni, aga samas me peame, peame rahul olema selliste viivitustega. teine asi, mida ma tahaksin öelda, äh, ja see, see puudutab äh, ka seda, mida ütlesid, äh, mida proua Lambert ja Tsiika ütlesid. kui me vaatame selle äh, kulusid, siis me peaksime vaatama kogu kulu. ühelt poolt me peaksime teadma seda, et mis siis saab, kui see programm lõpetatakse, kuid teisest küljest me peame vaatama ausalt ja läbipaistvalt eh, selle, seda, mida me saame nii-öelda osa programmist võrreldes täisprogrammiga, sest mulle tundub, et eh, Galileo lisaväärtus on ju täisprogrammis, kus Euroopa äriettevõtted saavad laiendusi, kuhu ta võib viia maailma äh, Äh, innovatsioonis, kõik need võimalused on ju siis võimalikud, kui me no,, on olemas see täisprogramm. aga me oleme praegu suures ohus, äh, et me saame nii-öelda pool ainult, kus me saame ainult pool programmi ja kus, mis maksab meile väga palju, kuid millest kasu ei ole väga paljudel. aitäh teile! kolleeg Odi. aitäh! ma saan aru, ma saan aru, et komisjonil on kohustus, aga nad ei, neil ei ole võimalust enam olnud meile näidata, et nad on äh, selle suure projektiga hakkama saanud. Mm, me tahaksime kuulda sellest, et edasiminek oleks olnud või on olemas selles proje-, projektis. ma saan aru oma äh, parlamendi kolleegidest, ma, aga ma ei saa aru sellest, kas me loeme ühte sedasama dokumenti, me teame, et et äh, erasektori poolt on nii-öelda olnud läbikukkumine, nema, me oleme toet-, oodanud nende investeeringuid. me peame meeles pidama seda, et, äh, et äh, küsimus on ka sõjalisest sõltumatusest, julgeolekust, tervishoiust, me peame näitama, et Euroopa ei sõltu ameeriklastest või hiinlastest, et kui äh, ma, ma ei tea, kuidas nende lepingutega või signaalide saatmisega on, satelliidisignaalidega, aga on täiesti äh, oluline, et meil oleksid olemas meetmed ja need meetmed oleksid paigas. meil on olemas dokument, mis näitab, et äh, infrastruktuur äh, on olemas, me peame seda toetama ma nõustun täielikult sellega, et äh, komisjon peaks toimima kiiremalt, äh, nad peaks andma meile täielikku informatsiooni ja ülevaate selle programmi kohta. Te ütlesite, et, et te kohtute ette paneelkohtumise nõukogu ja parlamendiga. ma arvan, et meie komisjon äh, peaks teadma, meid on kogu kakssada, kui me võtame liikmed ja asendusliikmed äh, siin kokku ja meie ja see on täiesti oluline ning see on oluline näidata Euroopa Liidule ning kogu maailmale, mida me teeme siin. kuid kui me avame siis äh, siin äh, poliitilise diskussiooni, siis hea küll, aga praegusel hetkel äh,, kus sätel-, satelliidid äh, saadeta-, saadetakse töö, tööle, siis ma ei usu, et me peaksime selle programmi nii-öelda seisma panema me, me me oleme kuulnud siin äh, finantsperspektiivist ja ajakavast ja ma usun, et kahe tuhande üheteistkümnendal aastal tuleb õigusloomeline ettepanek, äh, mis puudutab ka finantsküsimusi. Eh, pane mikrofon. palju tänu, ma leian, et probleem on Äh, siin tõsine, tegemist on tehnilise suure projektiga, see ei ole mingisugune proklamatiivne teema. meie tehnilised projektid on, äh, põhinevad konkreetsetel punktidel, me teame, meil on tegemist konkreetsete satelliitidega, me teame, millal nad peaksid startima. Äh, komisjonil on kindlasti plaanid selle kohta äh, kuidas äh, kogu äh, programm kahe tuhande kolmeteistkümnenda, neljateistkümnenda aastani peaks kulgema. ma tahaksin saada selle kohta selget dokumenti. ma tahaksin dokumenti, millele me saaksime toetuda, millel me, äh, mille najal me saaksime kindlaks teha teatud kontrollpunktid, selleks et me teaksime, kuhu me oleme jõudnud, kui kaugele me oleme jõudnud, mis vajab Äh, millise katte suudab paku, suudavad pakkuda kolmkümmend katet. ma palun komisjoni tungivalt äh, esitada meile niisugused dokumendid, et me saaksime ka näha, milline on ajakava, millised kulutused on vajalikud aastatel kaks tuhat kolmteist, kaks tuhat neliteist. et me äh, ei peaks olema olukorras, kus meile jääb mulje, et me tõepoolest ei tea, mis üldse toimub me tahaks, me teame, et Galileo projekt on Euroopa kõige suurem projekt, mis puudutab äh, tehnilist külge, äh, aga me tahaksime tõepoolest teada, milline on selle ajakava, millised on plaanid. seda küsitakse meilt väga sageli, meie käest küsitakse, mis asi on Galileo, milline on Galileo ajakava. seetõttu on väga tähtis, et me oskaksime nendele küsimustele vastata me tahaksime teada, millise perioodi jooksul milline projekti osa käivitub. me ei saa öelda, et kahe tuhande neljateistkümnendal aastal me anname teile informatsiooni, me ei saa niimoodi ütelda. sellel põhinevad ka täiendavad rakendused, tugisüsteemid, transpordisüsteemid. kui see projekt peab olema edukas, siis on meil vaja, et kõik muu, eh, kõik kõikjal toimiks koostöö. me ei taha toetuda ainult Ameerika GPS-süsteemile, me tahame anda oma panuse. me tahame tagada paremat kvaliteeti, aga meil on vaja selleks ka tõepoolest informatsiooni. meil on vaja täpseid andmeid selle kohta, mis tuleb teha kahe tuhande kaheteistkümnendal, kahe tuhande kolmeteistkümnendal, kahe tuhande neljateistkümnendal aastal. meil on vaja teada, kui suuri rahalisi vahendeid on selleks vaja, kui palju raha peab parlament eraldama, sest vastasel korral see projekt lihtsalt seiskub vastavate tagajärgedega. meie komisjonile oleks väga palju abi sellest, kui me saaksime vastavat informatsiooni et äh, kõrvaldada niisugused äh, ebakohad. parlament on kogu aeg väga intensiivselt seda projekti toetanud. me oleme toetanud selle projekti elluviimist ja seetõttu oleks äärmiselt kahju, äh, kui parlament peaks loobuma oma toetusest sellele probleemile lihtsalt sellepärast, et parlamendil ei ole piisavat informatsiooni äh, Äh, selle äärmiselt tehnilise projekti kohta. siin ei ole tegemist mingi proklamatiivse projektiga, vaid väga tehnilise teemaga, palju tänu! ma tänan, härra esimees. ma tahtsin äh, kommenteerida härra Odi märkust. ta ütles, et Galileo oli tähtis just äh, sõjalisest seisukohast, aga kui meie hääletasime parlamendis Galileo üle, siis e-, komisjon eitas väga energiliselt seda, et sellel projektil on mingeid sõjaväelisi aspekte. tegemist on tsiviilprojektiga, millest tõuseb tulu tsiviilelanikkonnale, ütles ta tollal. võib-olla kommenteeriks nüüd komisjon, kas Galileol on tähtsus ka sõjaliseks sõltumatuseks, iseseisvuseks? kolleeg Lamberts. kolleeg Lamberts. ma tahaksin samast asjast rääkida. nimelt roheliste jaoks on see aktuaalne teema, võib-olla mina ei ole siin tüüpiline esindaja, aga loomulikult äh, tagab see äh, sõjalise sõltumatuse Euroopa Liidus. võib jah, me tahame võib-olla oma sõjavägedest üldse loobuda ja nii edasi, aga see ei ole see koht, kus seda teemat arutada. ja selline satelliitide süsteem, navigatsioonisaatelliitide süsteem on ülimalt oluline nüüd eh, kas meil seda strateegiliselt vaja on või mitte, see on teine teema, mida arutada, aga ma arvan, et on õige öö, ehm, väita, et meil ei ole vaja poolikut süsteemi sellisel juhul, kui seda süsteemi üldse olgu. Eh, nii et see projekt ei ole kasulik seni, kui ta ei ole täielik. Teie ütles, tahaks nüüd teada, kui palju see maksab, me ei saa teile anda lihtsalt kat-, eh, tühja tšekki kätte, me tahame teada, palju see maksab, kui mitu korda rohkem ja mida me saame vastu selle raha eest, mida me kulutame sellele projektile. mina usun eh, Euroopa Liidu autonoomsusele ka kaitseküsimustes ja ma arvan küll, et me peame eh, olema sõltumatud aga samas on meie varad, äh, rahalised vahendid piiratud ja siis tulebki ära otsustada, mida me nende piiratud vahenditega tegema hakkame. ma arvan, et täna tuleb ära otsustada see, et me oleme täiemahulise Galileo programmi poolt, aga see tähendab seda, et tähtajad nihkuvad äh, edasi ja kui ka kümme aastat, siis olgu nii. meie oleme siin ju tööstuskomisjonis ja meid siin võib-olla kümne aasta pärast ei ole, aga olgu, olgu kümme aastat. kui Galileo käivitub kümne viie, kui Galileo projekt käivitati kümme-viisteist aastat tagasi, siis oleks kahju, kui me nüüd selle kõik käest anname. sest see projekt on tähtis meie kodanikele ja Euroopa Liidule. Need probleemid, mis meil praegu on on loomulikult nõudnud lahendamist ja selleks on kulunud palju aega ja palju raha, aga no võtkem siis äh, vaadata, äh, võtkem aeg maha, analüüsigem olukorda ja langetagem otsused tuleviku kohta. aga selleks on vaja konkreetseid arve ja nende üle diskuteerida. Noh, kas ma palun tohisin anda sõna veel kord komisjonile? ma tänan, härra esimees ja veel kord ma tahan öelda, et mul on hea meel selle üle, et see Galileo projekt on parlamendile niivõrd oluline ja,. jah, te olete palunud neid arve ja ma hindan kõrgelt teie huvi selle vastu. aga ma kinnitan teile mõned asjad siin üle. täna ma võin juba kinnitada, et Galileo ei peatu kaheksateist kuni kahekümne nelja satelliidi peal ja Euroopa Komisjon ütleb, et eesmärgiks on ja see on Euroopa Liidu eesmärgiks ka eh, lõpule viia see programm täies mahus. Eh, on ju eh, seadused, millest tuleb kinni pidada, mille poolt teie olete siin hääletanud ja ka mille üle nõukogus hääletati, mis tähendab seda, et meil saab olema korralik süsteem, mis pakub seda viit teenust. nüüd meie eesmärk on ka ajakavast kinni pidada, aga teisest küljest jälle me peame ka reaalsusele tuginema ja reaalsus seondub jälle otseselt rahaliste vahenditega. see raha, mis praegu meie käsutuses on, ei võimalda meil eh, paigaldada kakskümmend kaheksa satelliiti siis on kaks võimalust, kas üldse loobuda täielikult projektist või mina teen ettepaneku kasutada võimalikult hästi ära see süsteem ja need rahalised vahendid, mis meil on. ja see strateegia on praegu arutamisel komisjonis ja ma saadan teile mm, selle dokumendi ka. me oleme otsustanud sammhaaval lahendada, mis tähendab seda, et kaks tuhat neliteist meil on kolm teenust Äh, avatud teenus kättesaadav, siis pääste ja otsinguteenus ja PRS, see on siis riiklikult reguleeritav teenus. ei saa ära oodata kahekümne kaheksa satelliidi käivitamist nende teenuste osutamiseks. kodanikel peab avanema võimalus tutvuda Galileoga Äh, selleks on vaja välja töötada rakendused ja nii edasi ja nii edasi. nüüd teine etapp. Äh, äh, kaks tuhat kuusteist või kaks tuhat seitseteist, see kõik oleneb muidugi sellest, kuidas asi edeneb ja me tahame, et selleks ajaks meil oleks täiemahuline süsteem, selline on meie eesmärk. ja me ei tee kompromisse selle eesmärgi osas. ma pean Äh, ütlema, et ma olen Galileo kodutanud kümme aastat, ma olen selle suur-suur fanaatik ja kümne aasta pärast ma ei ole rahul sellega, kui otsustatakse poole süsteemi kasuks. tegelikult sellist asja nagu pool süsteemi ei saagi olla. on süsteeme, mille väljaarendamine võtab väga palju aega. aga teda ei saa jätta äh, lõpetamata ja kui me nüüd otsustame oma tegevusstrateegia, siis loomulikult on selleks on vaja kõigepealt kõik andmed läbi vaadata ja komisjoni jaoks on ka see vältimatu. me ei saa edasi liikuda, kui me ei ole kindlad selles, et kõigil on ammendav informatsioon kasutada. ja meie teatises, mis tuleb välja kolme-nelja kuu pärast ja see on seotud finantsperspektiiviga. Äh, Euroopa Komisjon kui programmi äh, juht ja haldaja saab juba anda informatsiooni selle kohta, millised on järgmised sammud ja kuidas äh, kasutatakse ära need rahalised vahendid, mille Euroopa Parlament ja Nõukogu ära otsustasid kaks aastat tagasi. nii et me vaatame nende rahade kasutamist antud programmitöö perioodi kestel. aga me teame, et ülekulutused on olnud suured ja teate, miks pärast ka, mitte sellepärast, et me oleksime halvasti juhtinud projekti, vaid need, kes on programmi kohta otsuseid langetanud, teavad, milles on need tegelikud põhjused, mis on tekitanud ülekulutused ja veel üks asi, mida te peaksite teadma. nimelt, kuidas eh, maandatakse neid riske, mis tekivad projekti realiseerimisel. jah, alati on ju vaja muudatusi teha mõnel programmi etapil ja mõelda selle peale ka, millised tagajärjed on nendel muudatustel ja millised riskid siin on. ja eh, loomulikult on vaja mõelda selle peale, mis see kõik lõppkokkuvõttes maksma läheb, kui programm ühel hetkel on valmis. me ei taha luua äh, kahekümne kaheksa satelliidiga süsteemi lihtsalt sellepärast, et neid satelliite seal orbiidil siis vaadata. me tahame ikka nad võimalikult hästi ära kasutada pärast seda, kui nad on orbiidile lähetatud. nii et viimasel kahel aastal on mitmeid uuringuid läbi viidud ja nüüd me saame teile juba ka esialgsed hinnangud esitada. tegemist on mitme aasta peale tehtud hinnangutega. ja tegemist ei ole lõpliku summaga, sest kui me analüüsime viit kuni kümmet aastat ja me teame, et see perioodid, mida meie siin äh, käsitleme, on tunduvalt pikemad perioodid, kui tavaliselt kombeks Euroopa Liidus planeerida. Äh, me käitajatega äh, kirjutame alla viieaastastele lepingutele, sest sellise süsteemi käitamiseks on vaja pikki lepinguid. nii et ma palun teil veel nüüd natuke kannatust, paar nädalat ja siis te saate komisjonilt eh, informatsiooni, mis aitab teil paremini hinnata olukorda ning otsustada ka paremini programmi tuleviku üle. ma tegin väga lühidalt, aga ma arvan, et ma tahaks veel eh, pro-, peatuda ka teadusuuringute programmil, rollil. Galileo avab äh, suured võimalused. aga infrastruktuurid luuakse ikkagi Galileo mm, programmi rahastamise raamides. nüüd äh, muus osas on vaja kasutada äh, teiste äh, programmide vahendid, instrumentide vahendid, teadusuuringute programmide rahalisi vahendeid. ja ma tahaksin lõpetada sellega, et kinnitan teile, minu volinik ja meie talitus on teie käsutuses, kui te tahate arutada selle programmi mõnda aspekti nii et te peate lihtsalt küsima ja meie oleme teie käsutuses. kas ma võiksin teha ka paar märkust? kas kolleegidel on midagi öelda? ei ole? ma siis sellisel juhul tänaksin teid teie ettekande eest ja vabandust, mul jäi kolleeg ka silma vahele. jah, ma ei tea, kas ma arvan, et see ei olnud sihilikult, aga te ei vastanud mu küsimusele, mis puudutab sõjalist sõltumatust. Euh, jah, teil on õigus, vabandan. üks asi, mille ma tahan teile üle kinnitada, Galileo on tsiviilsüsteem, tsiviilkontrolli all. see on süsteemi kohta, aga on rakendusi ja rakenduste kasutajaid riiklikke rakendusi, mis võivad olla sõjalise iseloomuga. aga me ei tohi neid kahte asja segamini ajada. seda, et kui tegemist on sõjalise süsteemiga ja sõjaliste rakendustega ja tsiviilsüsteemiga ja tsiviilrakendustega, need kaks on väga erinevad kuu aega tagasi me nõukogus äh, tutvustasime äh, Euroopa Komisjoni teatist, kus käsitleti äh, juurdepääsu avalikult redele teenustele erinevate osaliste poolt. me tahame seda, meie ettepanekut arutada ka Euroopa Parlamendis ja lõppotsuse peavad lakenda, langetama nõukogu ja Euroopa Parlament selle kohta, nii et ma usun, et ka see valdkond vajab selgitamist. juulikuus proua Koopa koostas raporti, kus räägiti ka sellest samast aspektist, nimelt tsiviilsüsteemi ja tsiviilkontrolli vahel ja mis võib juhtuda siis hiljem, kui seda süsteemi kasutatakse erinevate rakenduste kaudu? tänan väga ja ma sooviksin veel kord öelda, et see oli esimene kord, kui komisjon esitas oma seisukohad siin niivõrd selgelt. ma tänan selle eest, sellest on palju abi ja ma siiski toetan kolleegide seisukohti, et, et tõepoolest on väga palju abi, kui me saame äh, vastavat dokumentatsiooni, kui me saame lugeda. vahel piisab ühest-kahest leheküljest, et äh, väikesest äh, märgukirjast, et saada vajalik informatsioon. anna sõna kolleegile. ma tänan. ma tahaksin lihtsalt tänada kõiki saadikuid kes sõna võtsid ja oma panuse andsid sellesse töösse. ma tänan ka komisjoni esindajat öeldu eest. ma ei arva, et meil oleks vaja midagi muuta selles, mida me täna otsustasime. ma arvan, et minu kolleegid toetasid seda seisukohta, et meil jääb vajaka teadmisi ja informatsiooni ning tehti ettepanekuid, kuidas sellest puudusest üle saada. ma arvan, et tasub koostada kiri, nii nagu me täna hommikul kokku leppisime. nüüd raporti koostamise juurde tulles, ükskõik, kas siis on tegemist õigusloomelise raportiga satelliitnavigatsioonisüsteemide kohta või mitte ma tahaksin siin rõhutada järgmist. hetkel kosmosepoliitika, sealhulgas ka Galileo, vajab hoopis rohkem poliitilist lähenemisviisi. tuleb selgeks teha, et tegemist on infrastruktuuri projektiga, mis omalt poolt mõjutab kõiki tegevuspoliitikaid, kõiki valdkondi, kogu elu ja me ei suuda praegu öelda, kui kalliks see kõik maksma läheb. sellest juba oli juttu, aga ma lihtsalt tahtsin selle üle korrata. Äh, Ühendkuningriigi äh, uuringud näitavad, et kosmosesektori äh, toimub, toimuv on hästi vastu pannud majanduslangusele ja seitse ja pool miljardit on käive äh, Äh, aastas ja aastast kaks tuhat seitse on pidevalt see käive kasvanud. Äh, selline informatsioon on minu käsutuses äh, kosmosesektoris toimuvate uuringute kohta. aga meil ei ole edu, kui me salami jupphaaval lähenemisviisi kasutusele võtame see tähendaks seda nagu, et me rajame raudteed ainult, mis on ainult ühe rööpega. nii et lõpetuseks. see on esimene kord, kui me oleme Euroopas välja pakkunud garanteeritud eh, tsiviilprojekti eh, keegi teine selliseid garanteeritud tsiviilteenuseid projektide puhul ei taga, ei paku. võib öelda, et äh, Euroopal ei ole majandusjõudu selleks, mida Venemaa on teinud või mida Ameerika teeb, aga me peame suutma leida nii palju rahalisi vahendeid, kui palju see projekt nõuab näib, et igaüks on siin sedasama mõtet väljendanud ning minu raportis kajastub see ka. meil on vaja anda oma poliitiline toetus sellele projektile, ta vajab seda hästi, ma tänan teid, me teeme nii, nagu räägitud, me koostame kirja, kus me palume informatsiooni, et me oleksime ajakohaste andmetega varustatud, aga nüüd te, läheme lõunavaheajale